kolleegid, me võiksime nüüd alustada. esmalt on mul protokolliline küsimus. palun. härra Meltse, ma viitan artiklile sada nelikümmend viis kodukorrast kahekümne neljanda aprilli istungil Hans-Peter Martin kinnitas hääletuse käigus, et äh, hääletas üks inimene, kellel ei olnud õigust seda teha, kasutades juhatuse kaarti. vabandust, ja juhatus lükkas selle süüdistuse tagasi. ma mõistan, et äh, valimiskampaania käigus kolleegid muutuvad eriti ärrituvaks, kuid äh, selline toimimine ei ole õige ning äh, näit-, osutab minule näpuga ning äh, võiks lausa kriminaalmenetluse kaasa tuua. härra Martin on äh, pidevalt kritiseerinud oma kolleege ning süüdistanud alusetult ametnikke avalikkuse eest. ma leian, et ta on piiridest üle astunud ning nõuan temalt ametlikku vabandust ja juhatuse poolset selgesõnalist hukkamõistu, aitäh. suur tänu, härra Meltsen, nagu kolleegid teavad, seda masinat kontrolliti ning leiti, et seda masinat ei olnud valesti kasutatud. küsimus on selge, Hans-Peter Martin soovib sõna, palun, teil on lühidalt sõna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 õigemini ma tahaksin tagasi lükata meie kolleegi poolt tehtud märkuse. mina olin siin täiskogu saalis kohal ja palju neid, kes istusid minu taga. kindlasti kuulsid seda ja ma jään kindlaks sellele, mida ma olen väitnud. ma ei taha hakata kõike uuesti üle kordama. siin on äh, äärmus nii-öelda parempoolsed kolleegid, kes on siin taga. ja ma tahaksin märkida seda, et on tehtud mitmeid katseid ähm, süüdistada mind kriminaalkuritegudes, aga mind ei ole mitte kunagi kohtu alla antud, sest ähm, Austria kohus on leidnud, et et, et süüdistused on olnud alusetud. nii et kolleegi süüdistus on vastuvõetamatu. suur tänu, nüüd alustame, kuid on veel üks protokolliline küsimus, härra Tunitši, palun, sõna on teile. lugupeetud äh, president nagu te teate, kuid äh, nagu paljud kolleegid äh, veel ei tea, nimelt kuna eesistuja ei ole piisavalt informatsiooni jaganud, eh, siis tahaksin ütelda, et Euroopa Kohus on lõplikult otsustanud eh, pika kohtuasja üle, mille käigus eh, mind vastandati härra Ketole ning Euroopa Parlamendile. kohus tühistas siinse koja otsuse kahekümne neljandal mail ning Euroopa Parlamenti peab maksma kinni kohtukulud. tänu sellele kohtulahendile näete te mind taas siin, neljandal mail, aga tehti eesistuja, vabandust, presidendi poolt teadaanne, mis ei olnud selge, kuid mis taheti äh, taaskord kontrollida olukorda, tegemist oli aga lihtsalt sellega, et oleks pidanud äh, konstateerima fakte. kuna tegemist on viimase äh, istungiga meie ametisoleku aja jooksul ning juhul, kui ma tagasi ei tule, siis ma tahaksin, et äh, president parandaks selle jämeda vea ning kuuletuks Euroopa Kohtu otsusele. mulle oleks meeldinud, lugupeetud president, et Euroopa Parlament ei saaks kannatada selles äh, kohtuasjas, kuid äh, ma tahaksin siiski tervitada südamest äh, oma kolleege. suur tänu. Be... Uh, president tegi avalduse esmaspäeva õhtupoolikul ja me anname teie kommentaari praegu edasi juhatusele täna õhtupoolikul. ning läheme edasi hääletusega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 ning kogu otsus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud ning vastu võetud. järgmine parlamendivaheliste delegatsioonide otsus, härra Voort soovib sõna jah, suur tänu, lugupeetud president, kallid kolleegid, minu fraktsioon sooviks eraldi hääletust lõike üks osas, esimese alalõike osas ning loen ette. With Albania, Bosnia Herzegovina, Serbia, Montenegro and Kosovo. meie meelest on siin tegemist äh, Kosovo tunnustamisega ja meie ei nõustu sellega, nii et me tahaksime, et me saaksime eraldi hääletada selle lõike osas. suur tänu. kahjuks on äh, taotlus esitatud hilja, kuid kui keegi vastu ei ole, siis on võimalik niimoodi toimida. nii et härra Posselt. Frau Präsidentin, ich habe schwere Einwände, dieses Haus hat president, minul on vastuväide, väga tõsine vastuväide. see koda hääletas öö, Kosovo siseseisvuse poolt, kolm neljandikku tegi seda, seda on tunnustanud ka nõukogu ja enamus liikmesriike, sellepärast on niisugune ettepanek täiesti vastuvõetamatu. Uh, then the decision will be taken by the House. Is, is the House, are you happy? Kas te soovitate, kas te olete nõus eh, eraldi hääletusega? Küsib president. No separate. It would appear that there, there is uh, objection eh, tundub, et eraldi hääletusele on vastuväited ja sellepärast me läheme edasi nii, nagu alguses eh, ette nähtud. esimene poolt vastu, erapooletult heaks kiidetud. kogu otsusettepanek, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kõik on hääletanud. hääletus on lõppenud ning vastu võetud. järgmiseks päevakorrapunktiks on kindral Morioni raport, direktiiv kaheksakümmend kolm viissada viisteist ning üksteist vananenud otsust ning nende kehtetuks tunnistamine ühise kalanduspoliitika valdkonnaks. üks hääletus, nimeline ja hääletus on alanud. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. ja õnnitlused härra Morionile. järgmine samuti härra Morioni raport äh, neliteist vananenud äh, määruse kehtetuks tunnistamine ühise kalanduspoliitika vallas, äh, ühtne hääletus, nimeline, palun, hääletus on alanud. kõik on hääletanud. hääletus on lõppenud. ja vastu võetud. ning jällegi õnnitleme raportööri. järgmiseks päevakorrapunktiks on proua Stavreva raport Maaelu arengu Euroopa Põllumajandusfondist antavad maaelu arengutoetused. hääletus on alanud. nimeline hääletus. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud, õnnitlused meie raportöörile. järgmine päevakorrapunkt, härra Onesta raport petitsioonide menetluse kohta. tegemist on jällegi äh, nimelise hääletusega, meil on vaja kvalifitseeritud häälteenamust, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud õnnitlused härra Onestale. järgmiseks päevakorrapunktiks on härra Pööge raport seitsmeteistkümnenda mai kahe tuhande kuuenda aasta institutsioonide vahelise kokkuleppe muutmine. nimeline hääletus, meil on jällegi vaja kvalifitseeritud häälteenamust ja hääletus on alanud. kõik on hääletanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. õnnitleme raportööri. järgmine. Juta Haugi raport, paranduseelarve number neli kaks tuhat üheksa projekt, meil on jällegi vaja kvalifitseeritud häälteenamus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kõik on hääletanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. õnnitlused raportöörile. järgmiseks. jällegi Juta Haug, paranduseelarve number viis, kaks tuhat üheksa projekt jällegi nimeline hääletus, äh, kvalifitseeritud, kvalifitseeritud häälte enamust on vaja, hääletus on alanud, kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud ning vastu võetud õnnitlused raportöörile. järgmiseks päevakorrapunktiks on tööstuskomisjoni ettepanek, mis puudutab televiisorite energiamärgistust muudatusettepanekuid ei ole, meil on vaja kvalifitseeritud häälteenamust, elektrooniline hääletus on alanud. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. õnnitlused raport- äh,, raportöörile edasi, resolutsiooni ettepanek äh, jällegi tööstuskomisjonilt kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete energiamärgistus, jällegi nimeline hääletus, meil on vaja kvalifitseeritud häälteenamust, hääletus on alanud. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud kvalifitseeritud häälteenamust ei ole. järgmiseks päevakorrapunktiks on resolutsiooni ettepanek arengukomisjonilt kahe tuhande üheksanda aasta teemaprogramm valitsusvälised osalejad ja kohalikud ametivõimud arenguprotsessis. meil on vaja tavalist häälteenamust, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kõik on hääletanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. järgmiseks päevakorrapunktiks on härra Corbetti raport kodukorra üldine läbivaatamine. esmalt vastutava komisjoni muudatusettepanekud poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd läheb hääletusele muudatusettepanek üheksa, eraldi hääletus kolmes osas. nimeline hääletus, esimene osa, hääletus on alanud. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, samuti nimeline hääletus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. proua Frassooni. tänu. suur tänu, proua president. meie teenistusi <clears throat> tähendab, meile öeldi, et see asi läheb tagasi eh, komisjoni, aga eh, eh, aga me ju teatasime teile, teie teenistus on sellest informeeritud, president ütleb, et ta pole sellest midagi kuulnud, proua Frassooni ütleb, et on küll kuulnud. Te võite esitada taotluse, ütleb president vastavalt reeglile sada seitsekümmend kaheksa enne lõpphääletust on võimalik teha niisuguse eh, taotluse ja mina igatahes eh, nüüd esitan sellise taotluse. ma tahan öelda, küsida, mikspärast meie käest enne seda ei küsitud. suur tänu, proua president. Eh, selle Eh, me oleme rääkinud väga palju mõjude analüüsist, me oleme kogu aeg öelnud, et kui mingisugune uus reegel läheb käiku, siis me peame teadma, milline on selle uue reegli mõju. ja praegusel hetkel me hääletame Corberti raportit ja meie ei saanud aru, millised on siis tulemused, kui me dramaatiliselt muudame seadusandluse kujundamist, kui meil tulevad ühiskomisjonid, kui meil on mitmekordsed raportöörid ja me ühesõnaga oleme tulnud praegu siia täiskogu istungile, kui on väga vastuolulised muudatusettepanekud, väga vastuolulised nõuded ja sellepärast nõuavad rohelised, et kogu see temaatika tuleb tagasi saata komisjoni sest et praegusel hetkel surutakse läbi reformi, mis teeb seadusandja elu äärmiselt keeruliseks. suur tänu. suur tänu, proua Frassooni nüüd me kuulame, kas on kellelgi midagi öelda selle vastu ja siis anname sõna raportöörile. härra Lainen, kas te soovite midagi vastu öelda? aitäh, proua president. Euroopa Liidu reform on väga keeruline ülesanne, aga tundub, et Euroopa Parlamendi reformimine on veelgi raskem. proua Frassoni ütles, et kogu see protsess on kestnud juba kaks pool aastat, tuli kokku reformirühm, kuhu ka proua kuulus ja meie komisjon võttis aluseks selle reformikomisjoni järeldused ja soovitused, ning ähm, järk-järguliselt oleme koostanud nüüd ettepaneku, mida me esitame tänasel päeval täiskogule. ja siis, kui me saadame selle teema tagasi äh, komisjoni, ähm, siis äh, me lihtsalt äh, oleme selle töö, ära tehtud töö vastu, mida, mida on senini tehtud uh,. Really... härra Korbet, proua president, ma arvan, et mul ei olegi midagi juurde lisada lihtsalt äh, proua kaalutlused muudatusettepaneku osas võivad olla põhjuseks, miks ta muudatusettepanekute vastu hääletab, aga see ei ole piisav põhjus selleks, et hoida tagasi ähm, kogu rühma töö tulemus, millest oleks väga kahju, kui see nii läheks. nii et kes on selle poolt, äh, äh, kes on proua Vessooni ettepaneku poolt, andke märku. aitäh, kes on selle vastu? erapooletud. tundub, et pilt on selge, me jätkame hääletamist. ja oleme jõudnud kolmanda muudatusettepaneku osa juurde, nimeline hääletus ja hääletamine on alanud. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud üheteistkümnes muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletus on alanud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 eraldi hääletus kahes osas, kes on poolt, esimene osa poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks eraldi hääletus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kui te soovite elektrooniliselt kontrollida, siis kontrollime kolmekümne teist. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend kolm kahes osas, esimene osa. nimeline hääletus. kolmkümmend kolm, esimene osa. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa. nimeline hääletus. kõik on hääletanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud ja kvalifitseeritud häälteenamust ei ole. nelikümmend kaks nimeline hääletus, hääletus on alanud. kõik on hääletanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud me peaksime kontrollima, palun kontrollime neljakümne viiendat. kõik on hääletanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks nimeline hääletus, hääletus on alanud kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksa. kahes osas nimeline hääletus, esimene osa, hääletus on alanud. kõik on hääletanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud ning nimeline hääletus teises osas, endiselt muudatusettepanek kaheksa. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend üks on tagasi võetud. kuuskümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud kõik on hääletanud. hääletus on suletud, tagasi lükatud. kümnes muudatusettepanek, nimeline hääletus. hääletus on alanud. kõik on hääletanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud viiskümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kõik on hääletanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime, sellepärast et meil on vaja kvalifitseeritud häälteenamust. neliteist, elektrooniline kontroll. hääletus on alanud. kõik on hääletanud. hääletus on lõppenud nüüd. vastu võetud. ma olen saanud kompromissettepaneku kuuskümmend üheksa vastavalt eh, reeglile sada viiskümmend viis praegusest kodukorrast peame küsima parlamendi nõusolekut, enne kui me seda hääletame, kas on vastuväiteid. tundub, et mitte. seega kompromiss kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle kuuekümne üheksanda, hääletus on alanud kõik on hääletanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seitseteist eraldi hääletus kahes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletud tõenäoliselt tagasi lükatud kvalifitseeritud häälteenamuse nõude tõttu, kuid äh, kontrollime, kui soovite. nüüd teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend neli nimeline hääletus, hääletus on alanud. kõik on hääletanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. viiskümmend viis. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud nüüd. tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. härra Koolberg, palun. enne kui te hakkate muudatusettepanekuid neliteist, üheksa ja kuuskümmend seitse hääletama, lubage mul paluda, et muudetakse hääletamise äh, järjekorda, kõigepealt hääletame muudatus kuuskümmend seitse, mis on viimane kompromiss, mis tuli komisjonist välja ja äh, hea oleks äh, niipidi hääletada, aitäh. No tundub, et vastuväiteid ei ole sellele, nii et toimime nii, nagu soovitate raportöörina. kuuskümmend seitse, nimeline hääletus. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd läheme tagasi neljakümne üheksanda juurde nimeline hääletus, hääletus on nüüd alanud. kas kõik on hääletanud ja ka teavad, kuidas nad hääletavad? hästi. tundub, et olen teile piisavalt aega andnud otsustamaks, hääletamine on lõppenud, vastu võetud. ja kuuskümmend neli langeb ära. Äh, kuuskümmend viis, vabandust, langeb ära. ning otsuse eelnõu nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. ja õnnitlused härra Koobetile ning nüüd teeme pausi pidulikuks istungiks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 vaid äh, mõne nädala pärast, äh, neljanda-seitsmenda juunini valivad